So. Ich darf uns... niisiis, alustame tänase kohtumisega. me alustasime kümme minutit hiljem, sellepärast et koordinaatorite kohtumise ja meie avaliku kohtumise vahel pidi siis ka webstreami veel tööle panema ja tervitaksin teid kõiki kogu südamest meie kohtumisele ja meile päevakord väga pikk ei ole. kas kellelgi on mingisuguseid märkusi päevakorra kohta või palun, e, härra kolleeg, ei ole teil soove midagi märkida, selge, selge, sellisel juhul alustaksime juhataja teadaannetest sooviksin lühidalt rääkida sellest, mida koordinaatorite kohtumisel otsustati. nimelt kuna eile läbirääkimised kompromisside osas olid vägagi edukad, siis me otsustasime, et äh, me jääme järgmise kolmapäeva täht-, hääletustähtaja juurde, kus siis äh, teisipäevaks, siis on viimane tehniline kohtumine, mingisuguseid suuri probleeme ei teki. kui mingeid probleeme veel tekib, siis järgmisel nädalal me otsustame, millal me konkreetselt äh, hääletame, nii et meie mandaat lõpeb kaheksandal detsembril ja selle aja, selleks ajaks me peame ka oma lõppraport esitama ning äh, raporti äh, lõpphääletus on ette nähtud detsembri täiskoguks nii et meil on natukene veel mänguruumi on, nii et see oli siis punkt üks, eh, hääletus järgmisel nädalal ja mm, sekretäriaat ka eh, kinnitas, et muudatusettepanekute ja hääletusnimekiri saadetakse sel nädalal veel kõigile laiali. nii et eh, igaüks siis arvestades erinevate arvukate muudatusettepanekutega ja eri oma huvidega, mis seal kajastatakse ka et äh, te saate siis kuni kolmapäevani seda kaaluda ja arutada ka oma fraktsioonides. see oli siis esimene märkus ja nüüd teine märkus. me otsustasime, et kolmanda novembri nädalal toimub veel veel lisakuulamine ja ka viimane koordinaatorite kohtumine ja lisakuulamise eesmärgiks on siis äh, need erinevad juhtumid, mida erinevad fraktsioonid on äh, tõstatanud, veel arutanud, selles Aserbaidžaan, Tomaat ja äh, Sloveenia juhtum, äh, kus äh, Sloveenia parlament ühehäälselt otsustas, et no, rahapesu uurimisi alustatakse. ja lisaks sellele on veel ka teisi juhtumeid, aga neid kuulamisel ei käsitleta. eile öeldi, et uued uurimised algavad ka Portugali endise valitsuse liikmete osas seoses Panama dokumentidega ja kuna me sõltume ka, ka ajakirjanike äh, avalikustamistest, äh, siis äh, me sõltume ka nendest dokumentidest, millele meil juurdepääsu ei ole, nii et need soovitused, mis lõpuks täiskogu istungile tulevad ja mis käsitlevad siis jätkutegevuse Need ähm, on siis fraktsioonide kätes, need tulevad siis peale meie lõpphääletust, nii et äh, kolmanda detsembri nädalani on fraktsioonides aega ka võimalikke jätkumeetmeid äh, arutada ja mis puudutas seadusandlust, äh, siis see on libe ja ähm, ECONi komisjoni kätes, mis puudutab institutsiona-, institutsioonide vahelist ähm, lepinguid, see on siis fraktsioonide kätes ja mis puudutab lõppjäreldusi, selles osas, mis puudutab tulevaste komisjonide ähm, ellukutsumist, siis ka see on parlamendi äh, vastutada ja otsustada ning vastavad muudatusettepanekud ja ettepanekud valmistatakse ette fraktsioonides. viimane punkt. täna toimub viimane kohtumine, kus äh, ka asepresident Fabio De Masi siin juhatuse laua taga on ja ma sooviksin teda tänada selle väga aktiivse koostöö eest. me küll sisulises plaanis alati ühel arvamusel ei olnud, aga sellegipoolest meie töö on olnud väga konstruktiivne. ma sooviksin talle palju edu äh, saavuda siis ka tema uuel ametikohal äh, Saksamaa parlamendis Bundestagis. ja nüüd jõuame meie päevakorra juurde ja nimelt siis, mis puudutab muudatusettepanekuid, äh, muudatusettepanekud, mis on esitatud mõlema raportööri ja kõigepealt ma annaksingi Jeppe Kohvodile sõna, palun. Thank you so much, chair um,. And... suur tänu juhataja raportööride nimel ja kahjuks Peeter ei saanud täna kohale tulla tahan teid kõiki tänada äh, nende arvukate muudatusettepanekutes, neljasaja viiekümne muudatusettepanekusse meie raportile ja meie soovitustele. me oleme need tähelepanelikult läbi vaadanud Nende seas on väga palju häid muudatusettepanekuid, mis äh, aitasid äh, tõhustada ja täiendada meie tööd raportööril. ma tahaksin tänada kõikide fraktsioonide variraportööre aktiivse osaluse eest nende dokumentide koostamisel ja kompromisside koostamisel. meil toimus äh, mitu variraportööride koosolekute vooru, viimane oli eile, kestis rohkem kui kolm tundi ja meil tegelikult õnnestus lõpule viia poliitiline töö ja meil on nüüd kõikides poliitilistes küsimustes kompromissettepanekud raportis ja seda saavutasime tänu koostööle fraktsioonidega. ma ei laskunud kõikidesse detailidesse, kuid ma tahan lisada, et meile sai selgeks ja ka mulle raportöörina äh, et see töö on väga oluline, kui me võitleme rahapesu ja maksudest kõrvalhoidmise, maksustamise vältimise vastu. ja me nägime, eh, juba täna mainiti seda, et pidevalt eh, avalikustatakse uusi juhtumeid kogu aeg ja kuigi me oleme selles komisjonis väga suurt tööd teinud oma kuulamiste, missioonidega ja üldise tööga, ma ei kahtle, et jätkutegevus on oluline et säilitada nii parlamendi kui avalikkuse surve, et me saaksime jätkuvalt võidelda äh, maksustamise vältimise ja rahapesu vastu. ja äh, ma loodan, et meie arutelud päädivad detsembris äh, täiskogul. see on oluline, et mõista meie töö väärtus, sest nii komisjon reageerib ka sellele, mida meie saavutame ja me jätkame seda võitlust. ma ei taha rohkem lisada, kuid ma kuulaksin tähelepanelikult oma komisjoni liikmete arvamust arvamust, mm, võttes arvesse nende märkusi ja jään ootama edaspidist koostööd ka selles komisjonis ja loodetavasti ka tulevikus uues struktuuris. tänan. suur tänu, Jeppe ja kaasraportööri siin täna ei ole. ma arvan, et ta on poli-, sisepoliitiliste küsimustega Tšehhi Vabariigis ja seda me muuta ei saa. enne kui ma annan sõna edasi, mul oleks ka üks küsimus. kompromisside väljatöötamisel me hõlmasime kõik soovitused, nii et iga soovituse kohta on ka üks kompromiss. kas ma olen õigesti aru saanud? nii et äh, lõppude lõpuks, kui me hakkame siis soovitusi hääletama, siis äh, on meil äh, see hääletusnimekiri suhteliselt talutav. sel sest et neid oli ikkagi kuussada kuuskümmend seitse ja seitsesada kolmkümmend ähm, muudatusettepanek kokku siis tuhat nelisada muudatusettepanek. kas sa saaksid veel kompromissidest rääkida raportorina? Yeah, it, it, I mean, compromises we went through kompromissid äh, äh, hõlmavad kõiki lõikeid ja kõikides olulistes küsimustes. loomulikult Äh, osa kirjalikku teksti me jätsime alles, kuid seda pärast seda, kui varireportöörid selles omavahel kokku leppisid ja seda on oluline rõhutada. seega me äh, oleme äh, poliitiliselt läbi vaadanud kõik lõiked ja võtnud arvesse kõiki muudatusettepanekuid, mis esitati. ja loomulikult äh, ülesanne oli leida laiapõhjaline kompromiss ja ma tahan rõhutada, kui me uurimiskomisjonis raportit koostame, siis tegemist ei ole traditsioonilise algatusraportiga. me oleme selle raporti puhul tegutsenud selle nimel, et meid toetaks suur enamus ja kui me räägime järeldustest, mis komisjon on teinud, siis on oluline, et nende allikaks on piisavalt dokumendid ja me oleme väga palju tööd selle nimel teinud ja soovitused, nagu ma ütlesin, juhataja, on see, need, mida me vaatasime läbi, ma ei lasku üksikasjadesse, sest see koosolek veniks väga pikaks, kui me seda teeksime, kuid ma arvan, et meil õnnestus saavutada hea kompromiss eh, soovitustes esitatud põhilistes küsimustes. Äh, aitäh sellisel juhul annaksin sõna variraportile kõigepealt Ludik Niedermayer Rahvapartei nimel. And uh, let me at the beginning thanks lubage mul äh, esiteks tänada mitte ainult raportööle, vaid avaldada tänu ka sekretäriaadile ja fraktsioonide äh, töötajate poolt tehtud suurele tööle. ma tahaksin öelda, et, et äh, see Äh, maksuküsimused on olulised meie parlamendi koosseisus, meie majanduse, meie eelarve olukorra jaoks, see on oluline meie ühiskondade jaoks, sest äh, praegune olukord maksustamise valdkonnas jätab mulje, et see on ebaõiglane. sellel on ka ülemaailmne mõõde, sest me leiame, et Euroopal on roll täita ka olukorra parandamisel maailmas ja ma arvan, et parlamendina peaksime tundma uhkust selle tööst, mida me oleme teinud viimase kahe-kolme aasta jooksul. Panama dokumendid minu arvates on natuke erinevad LuxLeaksi dokumentidest, nad on olulised, kuid erinevad. Nad hõlmavad väga pika ajaperioodi, mille jooksul toimusid olulised muudatused seadusandluses kõikides riikides. ka nende kohaldamise ala palju laiem ja, ja võtted, mida kasutatakse, on väga erinevad Äh, äh, selles valdkonnas on suur roll mitte Euroopa riikidele, äh, mõned on riigid, mis edendavad, propageerivad neid tavasid, mida meie õigeks ei pea. ja raha ülekanne nendesse äriühingutesse, millest me saime teada Panama dokumentide kaudu, tundub looma sellise olukorda, et nende riikide valitsused loovad soodsa pinna sellisele korruptsioonile ja ohutu juurdepääsu rahavahenditele, mis on nõnda varastatud teiste riikide maadel. seetõttu eh, meil Euroopas on väga raske teha selgeid järeldusi, mille alusel luua soovitused ah, parandusteks. kuid eh, minu arvates Panama komisjoni töö käigus on kogutud väga palju informatsiooni saadud, süvitsi äh, teavet olukorrast ja, äh, ja me peaksime teavitama sellest ka meie ühiskondi. Äh, lubage öelda, kuidas me jätkame. nagu me teame, ajagraafik, nagu me parlamendis sageli ütleme, väga ambitsioonikas, kuid ma usun, et me oleme õigel suunal, meil on ühine eesmärk, vähemalt Äh, arvestades seda, mida ma kuulsin variraportööride koosolek ja meie eesmärk on koostada väga hea raport, äh, mis saab olema inspiratsiooniks ja millele me saaksime tugeva toetuse. nagu raportöör ütles, me oleme saavutanud poliitilise kokkuleppe, kuid äh, mitmete kompromissettepanekute sõnastus on veel äh, nõnda lahtine ja mind julgustab see, et koosolekute käigus me jagasime arusaamasid, seisukohti. me jõudsime peaaegu ühise arusaamani sõnastuse osas, millele saada tugev toetus ilmselt nagu ka parlamendis, tavaliselt eh, see saab olema kompromiss, kuid see saab olema hea kompromiss, mille aluseks on faktid. Eh, selline kompromiss, mis on teostatav ja mis pakub välja eh, tõhusaid lahendusi. lubage esile tõsta mõningaid punkte, mis minu arvates on tähtsad. esiteks, ma olen veendunud, et me peaksime tegema vahet ebaseaduslike tavade ja teist liiki tegevuste vahel, mis kahjuks teinekord on õiguslikud, kuid eh, eh, kasutatakse teistsugust lähenemist. ebaseaduslike tavade puhul me peaksime tõhustama õiguskaitseid, eh, teiste puhul me peaksime keskenduma seadusandlusele, kas see on õige ja kas seda on võimalik ka täiustada. ma üldiselt ei toeta seda, et äh, prioriteediks peaks olema uute seaduste, uute määruste, uste institutsioonide loomine, vaid me peaksime tegutsema selle nimel, et see, mis me oleme välja töötanud, äh, toimib ka vastavalt äh, kavale. samas loomulikult on teatud lünki, mis vajavad täitmist ja ma arvan, et käitumisjuhend mille, millega me oleme töötanud, on seotud meie eesmärgiga üldise lähenemise alusel me peaksime tegelema ka nende probleemide põhjustega, mitte ainult sümptomiga. Äh, lõpetuseks ma tahan öelda, et algne raport on väga heaks aluseks meie tööle ja me peame tagama selle, et see veelgi paremaks muutuks, et saavutaksime sellise rapordi, äh, mis saavutab parlamendiliikmete suure enamuse toetuse ma ütlen, et raportöör, sekretäriaat ja fraktsioonide eksperdid andsid endast parima selle nimel ja ka mina olen pühendunud koos oma fraktsiooniga äh, panustamaks selle raporti edusse ja kui võimalik, siis hääletada ka õigeaegselt nii komisjonis kui ka täiskogul. suur tänu, härra kolleeg Niedermäe ja ma sooviksin toetada veel ühte äh, punkti enne äh, kommenteerimata ülejäänud asju. see tähendab seda siis, et me teeme vahet maksu kujundamisel ja, ja siis äh, maksudest kõrvalehoidmisel, nii et seda varem nagunii hästi ei eristatud, aga ma eeldan, et nüüd kompromisside tänule, tänu kompromissidele on ikkagi nüüd välja tulnud, et maksudest kõrvalehoidmine on illegaalne, aga maksu kujundamine on ikkagi äh, Ehm, selline teema, mida peaks parandama, nii nagu Ludak ütles. ja nüüd äh, saavad sõna sotsiaaldemokraadid ja ma natukene kaldun kõrvale oma nimekirjast, Elvinil Regner, aitäh! aitäh! kõigepealt äh, sooviksin tänada äh, raportööri, kes on väga suurepärast tööd teinud ja suur tänu ka meeskonnale ja kõigidele variraportööridele, kes samuti oma sisendi andsid ja ma sooviksin eelkõige välja tuua äh, nendest paljudest teemadest kolm teemat, äh, mida me äh, pana komisjoni uurimiste käigus õppisime. nimelt me ei pea isegi Euroopa Liidust lahkuma selleks, et kõige kahtlasemaid offshore struktuure, rahapesu ähm, ähm, juhtumeid ja Freeporte ja kõike muud sarnast ähm, uurida ja selliseid juhtumeid on ka siin teiseks ilma erapankade ähm, abita, auditi äh, ettevõteteta, äh, juristideta, äh, abita selline maksude, maksudest põgenemine võimalik ei oleks. ja kolmandaks, ähm, me ei pea mitte ainult Euroopa Liidu õigust väga kiiresti hakkama ka rangemaks muutma, vaid ka olemasolevate eeskirjade rakendamist tuleb palju rangemalt kontrollida ning äh, sotsiaaldemokraatide muudatusettepanekuid on meil ka väga arvukalt üle saja kolmekümne ning äh, nende eesmärk on seda raportit veel paremaks muuta ning oma muudatusettepanekutes me oleme veelgi keskendunud nendele küsimustele, kõige olulisematele teemadele, näiteks mis puudutab riiulifirmasid, siin on väga palju erinevaid konstruktsioone, siin on veel tööd väga palju teha ja ja ka Econi Ehm, komisjoni kutsutakse üles siin üht-teist ette võtma, see, see puudutab siis eelkõige äriühingu õigust, eh, nimelt et eh, ei saa seda äriühingu õigust lihtsalt teise nurka alati suruda ja eh, mis puudutab siis ka ettevõtete asukohta, see peaks ka ikkagi kajastuma registrites, sellepärast et me teame, et praegu sellega on suuri probleeme ja see on otseselt seotud ka Pana komisjoni uurimistega, nii et oluline on see, et me selle teema käsitluse oleme ka õigesti välja töötanud. ja mis puudutab neid musti nimekirju, siis siin on vaja selgeid kriteeriume ja ka sanktsioone, nii et see ei peaks kehtima mitte ainult kolmandate riikide jaoks, vaid siin peab tegelema ka nende meie oma Euroopa Liidu maksurabadega, mida me tuvastasime, nii et me küll näitame sõrmega süüdistavalt kolmandatele riikidele, aga ka Euroopa Liidus on meil väga palju ära teha ja ma tean, et äh, siin on väga keeruline mõningatele teemadele läheneda ja seda tööd teha, aga sellegipoolest me peame seda tegema selleks, et säilitada usaldusväärsus. ja edasi, mis puudutab äh, edusamme maksuõigluse osas, siis siinkohal ma viitan ka äh, komisjoni presidendi Junckerile Junckeri soovidele, nii et äh, selles osas ka meetmeid võtta nõukogus, et see oleks väga positiivne. ja te, lugupeetud kolleegid, te teate, et need tuhanded miljardid äh, maksutulud lähevad meil kaduma ja see peab meid motiveerima et me väga selgelt seisukoha võtaksime ja see peaks äh, ka meie raportis ähm, äh, kajastuma. sellepärast, et tegelikult on äh, juba viimane hetk läbi, mitte, mitte ees ja seetõttu me peame tulemusi saavutama selleks, et maksuõigluse teemat mitte ainult siin ei käsitletaks, vaid tõesti seda arutelu ka trooniks edu. aitäh! Äh, proua Räknen, ma olen nõus kõigega, mida te ütlesite, aga see üleskutse, et, ähm, et see et ma ei, äh, ma ei näe tegelikult äh, seda probleemi, et Rahvapartei on mõningates küsimustes kons-, konservatiivsem, et ähm, ei tasu siin nagu sellist konflikti tekitama hakata. ja nüüd kolleeg Tšambatski, teda asendab meie asepresident. Pirko Lerner, palun Kiitos arvoisa puheenjohtaja, kiitos kollegoille virkamiehille. Suur tänu, juhataja. Ma tahaksin tänada oma kolleege ja ametnikke, kes on kaasatud tehtud töö eest ja hea koostöö eest. On suurepärane, et Panama lõpuraport on jõudnud sellesse etappi. Nüüd peame töötama selle nimel, et see äh, stardipauk äh, järgmisena tööle ja mitte töö lõppu Äh, selles raportis oli väga palju häid tähelepanu, aga tahaksin, äh, tõstaksin esile mõningaid peaküsimuse, kuigi jõuan käsitleda väga äh, põgusalt üle, üle seitsmesaja muudatusettepanekut. muudatusettepanekud võib jagada laias laastus kahte osa, täpsustused ja laiendused kuigi täpsustuste hulgas on ka väikeseid muudatusi jäävad mõned nendest teksti tasandil, näiteks rahapesuvõitlusest, vahendajatest, Mosek Fonsecast, Euroopa Liidu ja liikmesriikide koostööst, probleemidest ja arenguprobleemidest. oli väga palju, usun, et pana uurimise Äh, resolutsioonis äh, kasutatakse tulevikus ka algmaterjalina, viitematerjalina, on oluline, et selles raportis ja teistest saadakse põhjalikult lai esindus ja vaatamata sellele, et raport mõnevõrra pikemaks muutub Äh, uutest ettepanekutest täheldasin seda, et enamikest nendest räägitasid äh, kauba- ja maksupoliitika ühtlustamisest, mida ma olen ka ise rääkinud taksokomisjoni äh, kuulamistel. selles valdkonnas on kahjuks vähe arengut olnud, kuid see on väga oluline Eh, ka äriühingute tegevus ja on selge, et eh, Brexiti läbirääkimiste jätkamisel eh, London City rooli tuleb tähelepanelikult jälgida ja valmistuda ka muudatusteks. eriline, eriti oluline on raporti lõppu ehm, kirja panna ka selged sammud pana komisjoni töö jätkamiseks ja äh, kinnitus headele muudatusettepanekule. on hea, et esitame äh, tingimusi, mis võib-olla ei jõua ellu selle aastakümne jooksul, võib-olla järgmise alguses ja äh, on seotud sellega, mis on poliitiliselt võimalik. lõpuks läbipaistvust tunnistava ja seda, et maksuparadiisi ei ole Äh, võiksime kaaluda ka võimalikke algatusi, näiteks äh, üks teemadeks võiks olla ka äh, väga paljude ähm, arvepidamiste süsteemide probleemide. ei saa tagada seda, et inimesed maksudest kõrvale hoiduvad ja kasutavad selleks raamatupidamisvõtteid. loodetavasti väga paljudest muudatusettepanekutest õnnestub sisse viia ma esitasin kakskümmend kolm muudatusettepanekut lõpuraportisse, mille olin koostanud koostöös kolleegidega. Need äh, käsitlesid raportis olulisi teemasid, osad olid äh, teemade äh, selgitamiseks ja täi-, täiendamiseks, kuid esitasime ka uusi algatusi, mis aitavad tööd edasi viia. rõhutan mõningaid nendest olulisemaid üldiselt rõhutasime seda, et on vaja äh, täpselt äh, määratleda äh, maksupettused, maksude kogumine, sest Euroopa Liidus ei ole sellist põhjalikku seadusandlust, on vähem uurivaid ajakirjanikke, kes need eksimused välja tooksid ja ei ole ka erilisi võimalusi kõigi väljatoomiseks ja seetõttu äh, tuleb mõelda ka ühtlustada, äh, kuidas ühtlustada kaubandus- ja maksundus, maksustuspoliitikat ja kuidas lisada sätteid äh, ka äriühingute suhtes ja nendest, nende riikide loetelu, kes keelduvad maksualasest koostööst, tuleb täpsustada. see peaks olema ambitsioonikas nimekiri, et sellest oleks kasu selle nimekirja võib kasutada ka Euroopa Liidu arengupoliitikaga seoses Euroopa Ülesehituspangi, EBRD ja teiste pankide rahastamise kasutamisel. ja ka sellele püüan tähelepanu oma muudatusettepanega. arengupoliitika peaks olema ka läbipaistvam, selleks on vaja elektroonilisi äriühingu registreid ka arengumaade äriühingute suhtes kuid kahjuks äh, me praegu ei saa andmeid mitmetes riikides, mis teeb raskas, raskeks äh, rahvusvahelisel tasemel maksude kogumise. tänan. Äh, aitäh, Pirko. ja nüüd ALDE fraktsioon. kolleeg Ruiz, palun. Mejor. Yo creo que para el día del voto lo va a hacer perfecto. Bien, muchísimas teie eh, hääldamine muutub aina paremaks, et mingil hetkel te kindlasti suudate minu nime ka suurepäraselt välja hääldada. niisiis. siin eh, raportis on palju selliseid eh, punkte, millega me täiesti nõus oleme ja me oleme viimastel kuudel tõesti väga palju õppinud aga nüüd äh, meie komisjoni mandaat ähm, lõpeb, aga see, sellegipoolest töö ei ole otsa saanud. meil on veel väga palju tööd teha ja koordinaatorite kohtumisel ka äh, räägiti sellest, et kuidas me peaksime edasi töötama, kuidas me peaksime tagama äh, selle, et jätkutegevus aset leid-, leiaks, sellepärast et me õppisime nii palju ja me ei saa ju jätta lihtsalt kõike oma õpitut ähm, hooletusse. sekretäriaat tegi suurepärast tööd ja samuti ähm, koostöö raportööride, variraportööride ja kõikide teiste kolleegidega ähm, sujus väga hästi. mõningad märkused. mis puudutab ähm, maksuamnestiat, siis seda tuleks äh, rangemalt käsitleda, sellepärast et see ei ole ju võimalik, et, et riigi, riikide maksuametid ei suuda korralikult makse koguda ja, ja vastavaid, vastavat infot ka registritesse ei kanta ja meil on vaja ka musti nimekirju äh, riikide kohta, äh, kes, ähm, kelle puhul on oht, et ähm, sinna põgenetakse maksude eest ja äh, samuti on oluline rohkem tähelepanu pöörata direktiivide rakendamisele. sest et sellisel juhul oleks tegu investeeringuga, mis meie maksupoliitikat paremaks muudaks. ja oluline on ka automaatne äh, maksualane teabevahetus. sellepärast, et vastasel juhul äh, me ei saavuta mingeid tulemusi maksudes ähm, kõrvalehoidmise puhul ja maksustamise vältimise puhul. sellepärast, et praegused meie kaitsemeetmed on ähm, lünklikud meil on siin tegu varahalduritega, pankadega, juristidega, raamatupidajatega, kes on äärmiselt olulised selles ähm, maksudest kõrvalehoidmise süsteemis ja samuti meil on vaja ka ähm, nimekirja koostööd vältivatest äh, üksustest. ning äh, nõukogu on pidevalt öelnud ka AFCOs, et äh, meie komisjonil peaks olema palju rohkem pädevusi ja siinkohal on oluline ka liikmesriikide koostöö Euroopa Liidu institutsioonidega ja organitega, nii et me oleme näinud, et siin on ka väga palju probleeme ja meie rolliks oleks tegelikult ju vahendaja roll ja kodanikud teavad, millised on need nõrgad kohad, millised on lüngad ja meie peame tegema oma tööd äh, nii hästi, et saaksime kodanike usaldusväär, usalduse jällegi tagasi võtta. siin on tegu ka demokraatia defitsiidiga. ja ma olen näinud ka väga palju huvitavaid muudatusettepanekuid äh, lõppraporti kohta ja ma usun, et et sellest äh, lõppraportist saab väga hea mm, dokument, kus on ka väga häid soovitusi sees. aga ma sooviksin lõpetuseks viidata veel ühele äh, aspektile. nimelt meil on vaja ka saada täpsemaid andmeid selle kohta, milline on ähm, ka äh, maksudest äh, kõrvalehoidmise mõjud, millised on need arvandmed, selle kohta ei ole meil piisavalt infot, aga see mõjutab kõikide meie riikide rahvamajandusi ja meil on olemas ka vastavad soovitused ähm, ähm, maksupoliitika soovituste kohta ja siin me peaksime need oma soovitused tugevamalt läbi suruma ka nõukogus, sellepärast et kui me seda ei äh, saavuta, sellisel juhul jäävad meie ettepanekud lihtsalt kauniteks sõnadeks. meil on vaja ka maksupoliitika koordineerimise keskust, sellest oleks ähm, suur kasu, sellepärast et praegu me näeme, et erinevates keskasutustes on väga palju nõrku kohti, samuti on nende keskasutuste pädevusega probleeme ning meie peaksime tagama selle, et ka hangete puhul arvestatakse sellega, kas ettevõte on mingisuguseid tegevusi teinud ebaseaduslikult. rikkumistest teatajad ka selle teemaga tuleb tegeleda, sellepärast tänu nendele tööle me oleme üldse need nõrgad kohad ähm, tuvastanud. aitäh! aitäh, kolleeg! ja nüüd saab sõna kuue esindaja Fabio De Masi, palun. Vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender, ich will die Gelegenheit noch mal nutzen, mich äh, aitäh! kasutan võimalust tänada ase, esimest aseesimeest, koordinaatoreid, raportööre, sekretäriaati ja fraktsioonide personali, kes ka kaasa lõid. ja vaatamata poliitiliste eelistustele on meil isiklikus plaanis väga hea koostöö siin olnud ning selles mõttes on mul väga kahju Euroopa Parlamendist lahkuda. kui ma Euroopa Parlamenti tulin, oli meil äh, LuxLeaks skandaal, pärast, varsti pärast seda tuli Panama dokumentide skandaal ning äh, tõenäoliselt enne selle parlamendi tööaja lõppu kuuleme veel skandaalidest maksudega seoses ja kui ja kui seda ei juhtu, siis kutsun ma kõiki restorani Flagey väljakul. meie ülesanne parlamendina on, on täpsustada ja parandada seadusandlikku olukorda iga raportiga, mille me koostame seal, seal, kus midagi puudu on. nii et äh, kui ma Bundestagi lähen, siis äh, üritan ma teha kõik, et et äh, meie koalitsioon tõesti rakendaks seda, mida Euroopa Parlament otsustab ja teavitan oma kolleege sellest. meie fraktsioonil on oluline, et rahapesu tõkestamise direk-, direktiiviga seoses ei äh, läheks me tagasi võrreldes sellega, mis parlament on otsustanud, et see tähendab, et tuleb sulgeda lüngad eh, varidirektorite osas, usaldusfondide osas, mida kasutatakse maksude vältimiseks. ning eh, ka sanktsioonid peavad selgelt paigas olema, kui pangad, advokaadid või muud vahendajad eh, kuidagi aitavad või pakuvad vahendusteenuseid rahapesuks. ja näiteks BaFin Saksamaal, meie finantskontrolli asutus on kontrollinud, kas on rahapesuga tegemist või mitte, aga hoolimata Panama dokumentides, dokumentidest tulnud informatsioonist ei õnnestunud neil olemasoleva regulatsiooni põhjal sageli midagi tuvastada, nii et seda regulatsiooni tuleb täpsustada. Äh, Ludvig Niedermayer juba rääkis sellest ja me teame, et isegi diplomaadid äh, protokollides on, on öelnud, et see äh, maksude tõkestamise töörühm ei tööta ning me, me, me peaksime takse komisjoni järeldustele tuginedes konkreetselt selle küsimuse tõstatama läbirääkimised variraportööride osalisel näitasid, et meil on selge taotlus, meil selge soov siin olemas ning oma fraktsiooni nimel võin öelda, et see on, et kui me, me kui me, arvestades, et isegi diplomaadid ütlevad, et, et see töörühm ei, ei tööta ja kui me hakkame väitma, et see töötab, siis me muutume naeruväärseks. nüüd null, maksu nullmäära kriteerium, millest oli juttu kompromissides, seal on kirjas, et me kahetseme seda, et et nullmääraga, nullmaksumäär ei, ei saa, nullmaksumääraga riigid ei, ei kanta maksuparadiiside nimekirja. et see, see on täiesti põhjendamatu leevendus. nüüd seoses äh, lobitööga, mida on teinud äh, mida on teinud raamatupidamis- ja audiitorfirmad, äh, sotsiaaldemokraadid on, on sellega seoses teinud ettepanekuid. ning me oleme tellinud Richard Murphy poolt, kes ise oli äh, vannutatud audiitor, oleme tein-, tellinud ka uurimuse ja me peame äh, selgelt eristama ühelt poolt kontrollitegevust ja teiselt poolt nõustamistegevust ja nendel ähm, audiitorfirmadel võiks olla Euroopa Liidu litsents ja me peaksime selle, selle seisukoha juurde jääma, isegi kui huviesindust vastupidises suunas tehakse. ning lõpetuseks tahaksin öelda, et äh, meil on kogu see skandaal juba nüüd selja taga ning äh, oluline on siin, et me suurendaksime parlamendi pädevust siin. asi ei puuduta meie poliitilist kuuluvust, asi on meie parlamendi Äh, maines. ja meie hinnangul on meil, minu hinnangul on meil vaja selgelt äh, alatlist äh, maksukomisjoni, sest paratamatult neid paljastusi tuleb veel, meil on vaja, et see komisjon saaks kutsuda tunnistajaid, koguda tõendeid ning kohustada esitama dokumente ja kui näiteks Mossack Fonseca, Caterpillar ja teised Äh, koostööd tegemast keelduvad, siis tuleb äh, leida lahendus sellistele olukordadele, vastasel juhul muutume me naeruväärseks, kui mingeid sanktsioone ei järgne. ning äh, muus osas soovin komisjonile edu ning kavatsen huviga jälgida teie tegemisi Saksamaalt. aitäh, Fabio De Masi! lühidalt kaks märkust kahes punktis, mis puudutab maksude nullmäära, maksustamise nullmäära, siis olen päri et Euroopa Liidus tõesti on see vaieldav, sest äh, kolmkümmend viis äh, jurisdiktsiooni on meil, kus äh, näiteks on nullmäär Madeira, Malta ja muud piirkondad, piirkonnad. ja me ei, ma läheksin isegi sammu kauge, kaugemale ja ma nõuaksin ametlikult siin olukorra muutmist. sest selles küsimuses on komisjoni president Juncker öelnud, et tema hinnangul ei ole Euroopas maksuparadiise. no aga see ei vasta meie tuvastatud asjaoludele ning see küsimus tuleb tõstatada. järgmisena saab sõna Molly Scott Cato. aitäh! tahaksin ühineda teiste variraportööridega eh, selles, et tänan eh, raportööre, see tundub sageli formaalsusena, aga praegu me tõesti mõtleme seda tõsiselt, sest tööd on ära tehtud väga palju. tahaksin fraktsiooni ja komisjoni sekretäriaati tänada selle pärast, et meil on õnnestunud väga kiiresti see töö ära teha. tehtud töö kvaliteet on, kvaliteedist annab eh, tunnistust see, et meil on väga selged soovitused laual oluline on loomulikult, et me saaksime suure enamuse või praktiliselt äh, kõigi toetuse sellele, sellepärast et me esindame Euroopa kodanike huve ja, ja kodanikud näevad äh, suure pahameelega seda, mida me maksunduse valdkonnas oleme tuvastatud, tuvastanud. siin me peame parlamendina toimima ühtselt kodanikke esindades. me teame, et me oleme teinud head koostööd äh, komisjoniga ja et probleemid sageli on nõukogus, nõukogu peaks esindama neid samu kodanikke, keda meie esindame, aga paraku on nad lasknud enda kaasa kiskuda äh, riikidevahelise maksukonkurentsi teemast ja see kahjustab meid kõiki ning kui meie suudame selgelt äh, välja öelda objektiivse seisukoha, siis äh, mõjutab see Euroopa institutsioonide mainet positiivselt ja me peaksime jätkama nõukogu survestamist meetmete rakendamiseks. sest ainult nii on võimalik maksudest kõrvalehoidmine lõpetada. nii et meil on vaja selget enamust ja oluline on ka, et meie soovitused oleksid selged, et neid oleks võimalik edukalt rakendada. meie ülesanne on esitada selged äh, soovitused. ja kui me seda suudame, siis õnnestub meil taastada osaliselt vähemalt kodanike usaldus poliitilistesse institutsioonidesse, mis on oluline, kuna me näeme, et demokraatia on sattunud surve alla ja inimesed hakkavad küsima, kas poliitikud ikka esindavad nende huve. me peame seetõttu näitama, et me, me seda teeme ja et nende elu parandada suudame. loomulikult ei ole me kõigis asjades päri ja ma äh, käsitlengi nüüd roheliste seisukohast olulisi punkte maksuküsimustes. esiteks, raportis tuvastatud asjaolud näitavad, et et tegevus, mis rikub kolmandat äh, ma-, äh, rahapesu tõkestamise direktiivi, on jäänud märkamata Euroopa institutsioonidel ning äh, tahaksime märkida, et meil ei ole seda direktiivi veel ühtlaselt ega piisavalt rakendatud. et loomulikult me toetame siis praegustel läbirääkimistel ka rahapesu tõkestamise normide karmistamist teatud vastuolud on ka seoses äh, rikkujate nimede väljatoomisega. Ühendkuningriigi esindajana olen ma väga val-, vägagi valmis äh, kritiseerima oma riiki ja ma olen ise nimetanud oma riiki maksuparadiisiks korduvalt ning annan endale aru sellest, et äh, üle poole ettevõtetest, keda mainitakse Panama dokumentides, on registreeritud Briti Neitsi saartel, mis on Briti territoorium nii et ma annan endale aru sellest, et Ühendkuningriik osaleb selles ülemaailmses maksupettuse kõrvalehoidmise eh, tööstuses ning eh, London on ka ola-, oluline keskus selles, nii et ähm, mul on väga kahju, et minu riik on nii halvas valguses siin, aga meil peaks olema julgus igal juhul nimetada ära kõik riigid, kes samasuguste praktikatega tegelevad, ükskõik kui lähedased nad meile on ja lisaks riikidele tuleb tunnistada, aitavad selles tegevuses kaasa ka vahendajad, kes, kes toimivad otse kui määrdena. ja aruanne, mis meil koostatud on, näitab, et vahendajad on väga olulised ning osad pangad ja juristid on, on pahatahtlikult aidanud kaasa rahapesule ja mõnel juhul jätnud rahapesust teatamata, mõnel juhul sellele aktiivselt kaasa aidanud tänu leketele Mossack Fonsecast teame, on, et niisugused isikud on jäetud teatamata rahapesujuhtumid ning ning et meil on niisugune ülemaailmsete plutokraatide kast, kes tunduvad arvavat, et, et maksude maksmine ei ole nende jaoks. meil on Sloveenia skandaal, Londromati skandaal ja skandaale tuleb kindlasti veel ning seetõttu usume, et meil on vaja institutsioonilist äh, lahendust. Pole mõtet ju kaheksateist kuud mingit küsimust uurida ja, ja olulisi soovitusi paberile panna, kui meil ei õnnestu tagada, et nende pinnalt midagi tehakse. seetõttu olemegi teinud muudatusettepaneku, mille põhjal ütleme, et Euroopa Parlamendil peaks olema alatine uurimiskomisjon, mitte ainult selles küsimuses, vaid kõigis, kõigi rikkumiste küsimustes nagu Ameerika Ühendriikides niisugune organ olemas on ja usume, et sellel komisjonil peaks olema volitused uurida rahapesujuhtumeid, nõuda välja dokumente äh, kohustuslikus korras ning äh, kutsuda kohtukutse vormis kutsega enda ette tunnistajaid. et oleme teinud väga head tööd, oleme teinud koostööd, see töö on oluline, see ulatab ulatub, selle mõju ulatub kaugemale maksupoliitikast, maksuskandaalidest ja on suunatud kodanike usalduse taastamisele Euroopasse. seetõttu võime olla uhked tehtu üle, aga peaksime tagama ka, et see töö jätkub ning meie soovitused rakendatakse, aitäh! aitäh, Mali! ning viimasena fraktsioonide esindajatest saab sõna David Coburn ja siis jätkame Toomas Manniga, David, palun! EFTD aitäh, härra esimees. kaks raportit, mis meie komisjon heaks kiidab ning muudatusettepanekud neile näitavad selgelt, et et meil toodetakse endiselt õigusakte. see näitab, et meil puudub austus eraelu vastu, meil ei mõisteta äri toimimise loogikat ja kaubandust ning seda, et maailma loovad ettevõtted ja üksikisikud ning daamid ja härrad, see kahjustab Euroopa ettevõtlust ning äh, viib ära töökohti. mida rohkem me reguleerime ettevõtlust ja see komisjon kavatseb lämmatada äri üldse ja ettevõtjaid ning ettevõtjad peavad lahkuma Euroopa Liidu kontrolli alt olevatelt aladelt ning see, selle tulemuseks on nõrk majanduskasv, nii nagu me seda praegu Euroopas näeme. Ühendkuningriigil on ajaloos olnud mitmeid perioode, kus me oleme näinud, et Brüsselist tulev regulatsioon lämmatab ettevõtlust ning seetõttu britid ongi hääletanud Euroopa Liidust lahkumise poolt. Ühendkuningriik ja Londoni linn on ahelates Euroopa Liidu sklerootilise majandusdinosauruse äh, ahelatesse aheldatud selle dinosauruse poolt ja nüüd, kus me sellest vabaneme, siis kindlasti paraneb olukord kõigile kodanikele. ning eh, te kindlasti kardate eh, seda, et see juhtub, sellepärast et Euroopa Liit on monstrum, mis imeb endasse järjest rohkem raha, selleks et palgata järjest rohkem bürokraate. ja ja te üritate piirata inimeste võimalust eh, vähendada makstavaid makse, mis on tegelikult väga loomulik asi, miks peaksid inimesed andma raha valitsuste kätte, kes raiskavad selle ära? et meie tegevus võib saata niisuguse positiivse šokilaine läbi kogu Euroopa ja meil võib olla ka järgnejaid, miks mitte Kataloonia. aitäh, David! me ei, eh, ei saa leppida ebaõiglase mak-, maksukonkurentsiga, see on meile lihtsalt mõistetamatu ning paraku Ühendkuningriik on selles nimekirjas üsna eesotsas, mitte ainult terrorismi rahastamisega seoses. inimestel on ikka kõige tundlikum kehaosa rahakott, nii et eh, seetõttu tuleb, tulebki sellest lähtuda. nii inimõigus on säilitada oma teenitud raha ja kui seda ikkagi teha ei lubata, siis ei ole see õiglane kodaniku suhtes. tehtavat tööd tuleks tasustada ja mitte bürokraatiat, paberite liigutamist edasi-tagasi. just see on asi, mida, mis Euroopas toimub, seetõttu Ühendkuningriik ongi praegu eh, astumas eeskujuks kogu maailmale kodanike õigus on säilitada enda teenitud raha, mille teenimiseks nad on tööd teinud ja nad ei pea seda ära andma äh, parasiitidest bürokraatidele, kes nende verd imevad. eks näeme, mis Brexitist saab. edasi järgmine kolleeg Toomas Mann, Rahvapartei. aitäh! kõik äh, sõnavõtud, mida me kuulnud oleme, on olnud niisugused äh, Äh, on, on kahetsevad ja välja arvatud viimane, mis, mis oli hoopis teisest äh, suunast, mitte väga heast suunast. on hea, et me selgelt äh, oleme endale aru andnud sellest, et me oleme uurimiskomisjon, mitte erikomisjon, vastavalt volitustega, nii et ma jagan Fabio mõtet, mida, keda ma soovin tänada mitme aasta hea koostöö eest, arvamusi on meil olnud erinevaid, aga aga igal juhul kõik oleme huvitatud, mõlemad oleme huvitatud töö kvaliteetsest tegemisest. nii et õigust kutsuda tunnistajaid on kindlasti väga oluline ja alatine maksukomisjon on asjad, kui me soovime inimeste usaldust võita, siis saame me seda tegema ainult siis, kui me äh, mitte ei tee ilusaid sõnu, vaid, vaid näitame ette teod suur tänu nende raportite eest, ma loodan, et kompromissid lähevad samuti õiges suunas ja tulemuseks peaksid olema sanktsioonid neile, kes kaasa ei tee. Werner Lange rääkis õigesti, et meil on siin vaja eristada ühelt poolt maksude kujundamist nagu Luudeki ütles, mis eh, on õiguspärane, kuigi mitte väga meeldiv võib-olla ja siis eh, siin regulatsiooni muutmisega tegeleda ja, ja teiseks siis maksudest kõrvalehoidmine, mis on selgelt ebaseaduslik ning eh, vastavad kompromissid, ma loodan, tulevad. minu jaoks oleks eriti oluline see, et rõhutataks seda, mida rääkis Jean-Claude Juncker oma Euroopa Liidu olukorra kõnes. et meil lõpeks ometi see ühehäälsete otsuste asi nõukogus, kus me, me mööname, et meil on probleem maksudega seoses ja, ja siis mingit otsust ei tule. me peame ütlema, et siin peab saama kvalifitseeritud häälteenamusega otsustada. me ei saa kaitsta maksuparadiise mingite liikmesriikide vetoga. ning oluline teema on ka digitaliseerimine digitaal, digitaalne ettevõtte asutamine on asi, mida me peaksime arendama ja siin meil lahendust ei ole veel. ning need eh, riiulifirmad, mis meil on erinevates valdkondades, eh, ükskord oli meil eh, selge kavatsus, komisjon, komisjon tahtis ühe mehe firmasid luba, lubada teha. see on väga oluline valdkond, sellega tuleb edasi töötada kokkuvõtteks meil on siin ühised seisukohad kujunenud komisjonis ning Fabio nagu ütles, kindlasti tulevad täiendavad juhtumid ja need ei pruugi tulla ajakirjanikelt. ükskõik, kust see info tuleb, meie peaksime saama seda menetleda ja selle põhjal järeldused teha ja tagajärjed peavad järgnema. ning ning ma loodan, et see meil õnnestub ning mandaat, mis meil oli, ähm, loodan, et see, sellest on kodanikele kasu ja, ja see oli edukas. aitäh, Toomas Mann ning viimasena on minu sõnasaajate nimekirjas, mul on kolm inimest veel, aga aga neid ei ole veel kohal. järgmisena saab sõna äh, Jorge Atondo. aitäh! ka mina tahaksin kõigepealt ühineda tänusõnadega mõlema raportööri aadressil, härra Kofod ja härra, härra Jesseki aadressil. ja tahaksin tänada ka teid, härra Langen, meie esimehena. siin on niisugune saksa kord olnud meie kohtumistel ja koosolekutel, aga siiski on seda tööd tehtud avatult ja läbipaistvalt ning seetõttu ongi, olemegi saanud kõik inimesed siia kutsutud, keda vaja kutsuda oli meie ees on praegu väga oluline dokument ja tahaksin rõhutada, et maailmas pole ühtegi parlamenti, mis oleks nii põhjalikult eh, töötanud Panama dokumentide küsimusega, nagu meie seda tegime. Belgias midagi tehti, aga igal juhul see, mida meie oleme teinud, tõenäoliselt aitab üle maailma maksuõiglust jalule seada ning äh, aitab meil edasi liikuda selles valdkonnas. loomulikult äh, vajalike meetmete rakendamine saab olema keeruline, aga ma usun, et me oleme loonud selle, mida võiks nimetada vundamendiks. et me oleme pannud paika aluse, millelt edasi liikuda. ja nagu on öeldud, loomulikult tuleb tulevikus ka skandaale. aga mis puudutab äh, maksustamis, õig-, õiglast maksustamist, siis oleme siin otsa lahti teinud ja koos Molli ja Fabioga olen päri selles, et äh, meil peavad järgnema parlamendis mingid teised sammud. ma ei tea, mis vormis see peaks olema, eks esimees otsustab, aga igal juhul eh, see mõte on hea, et Euroopa Parlament peaks jätkama mingi seireorganiga või, või mingis vormis seirega selle üle, mis toimub. ka minul on palju muudatusettepanekuid äh,, fraktsioonil samuti ja mul on hea meel, et me oleme mitmes küsimuses edu saavutanud. lühidalt tahaksin nüüd välja tuua kolm või neli mõtet, mis ei ole võib-olla piisavalt põhjalikult lahti kirjutatud tekstis. mõnesid neist on juba kommenteeritud. esiteks arvan, et kui me räägime praegusest koostöödirektiivist, siis peaks meil olema nimekiri asutustest, mis on kohustatud infot andma. ND, EMLD meil on siin terve rida, terve nimekiri asutustest, kes on finantsasutused, aga teises direktiivis peaks ka olema. peaks olema maksukohust-, maksukoostöö, muuhulgas peaksid osalema siin info andmisel notarid, investeerimisfondid, mitmesugused muud vahendajad ja piisavalt praegu neid muudatusettepanekutega kaetud ei ole lõpptekstis. teiseks, väga oluline on, et liikmesriigid looksid mingi kaitsesüsteemi või mehhanismi. kaitsmaks endid agressiivse maksuplaneerimise eest, sest äh, väga palju on praegu niisuguseid äh, sidusrühmi, kes äh, teevad siin propagandat ja liikmesriigid sisuliselt nagu ise pakuvad ennast maksuparadiisidena välja, kuna nende maksuregulatsioon ei ole piisavalt läbipaistev. see on küsimus, millega peaks tegelema. kolmandaks, me peaksime olema karmimad liikmesriikide poliitiliste lahenduste osas, mis mis peaksid takistama maksudest kõrvalehoidmist. näiteks võtkem Äh, pankade tegevusload, mis antakse ettevõtjatele, kes on osalenud maksudest kõrvalehoidmises, et äh, nende küsimustega tuleks tegeleda, samuti riigihanked, riigihanke võimalused peaksid olema suletud ettevõtjatele, kes äh, to-, kes tegutsevad maksuparadiisis. ja kui on mingi juriidiline isik, kes tegutseb liikmesriigis siis ei tohiks neil lubada avada pangaarveid meie mustas nimekirjas olevates riikides. ning äh, loomulikult peaksid liikmesriigid tegema ära enam nende normide rakendamiseks. ent meie raport, meie tekst on praegu eelkõige teekaardi funktsiooniga, mille põhjal liikmesriigid saaksid tegutseda, seetõttu peaksime keskenduma üldisemale pildile väga oluline on, et Euroopas toimuks ühtlustamine näiteks äh, rahasummade osas, mida on lubatud sularahas äh, maksta. näiteks prantslaste mõte oli keelata üle tuhande eurosed sularahamaksed. see oli üks mõte, mis minu arvates on hea mõte. aga sellest ei ole räägitud meie tekstis aga igal juhul, eh, esimees, tahaksin teid tänada, tänada ka võimaluse eest nendest mõtetest rääkida ja üritame hääletustel need muudatusettepanekud eh, sisse viia. aitäh! viimane punkt ei ole meie pädevuses. meil on eriettepanekuid seoses sularaha kasutamisega, siin on eritraditsioone Euroopas, ma ei ole eh, seisukohal, et, et me peaksime seda eraldi käsitlema seadusandlikus menetluses Eh, aga üldiselt jah, sularaha kasutamist võiks piirata, sellega ma olen päri, aga meie äh, raportisse me seda olulise punktina sisse ei pane, et aitäh selle mõtte eest. järgmisena on mul äh, sõnasaajate nimekirjas Anna Gomes. sest ta käis vist Liibe komisjonis hääletamas. siis kolleeg Van Denken de Laare, kes käib äh, kes on ühes teises komisjonis praegu hääletamas, paraku on meil ühel ajal äh, istungid. ja kui nüüd rohkem sõnasoove ei ole või on, härra Koobon, Koobon, palun. aitäh. nüüd äh, lisaks, seoses selle sularaha kasutamise piiranguga tahaksin öelda, et see annab tunnistust sellest, et inimene ei mõista äriloogikat. ma, ma ei saa aru, kuidas keegi saab niisugust asja öelda Te ei mõista lihtsalt äh, äriloogikat ja see on äh, väga, väga naljakas on kuulda niisuguseid seisukohti. ning äh, selliseid seisukohti on ka Briti mõju all olevates regioonides, nii et et kui te, kui te näiteks jah, kui te Türgi-taolises riigis seda üritate äh, läbi suruda, siis teid ei mõisteta. Äh, kui, siis loomulikult teid mõistetakse, aga kesk, aga seda põhimõtet oleks võimalik rakendada keskse haldusega riigis. palun. Äh, kui meil oleks Euroopa kaart ja kui me saaksime kaardistada erinevad keelud liikmesriikides, olemasolevad keelud, mis on, puudutavad piiranguid sularahamaksetele tehingutelt, siis te näeksite, et see, millest ma räägin, ei ole mingi mõttetus. meil on umbes kaksteist riiki Euroopa Liidus, kus juba on teatud piirangud. Prantsusmaa on üks nendest ja nii palju, kui ma tean, see toimib turgudel. inimesed ei ole Prantsusmaal ju rumalad, nii et eh, see, mida mina räägin, härra esimees, on, et meie raportis uurime võimalikke lahendusi tulevikus, tulevikuks. aga Euroopa Liidus peaks meil äh, toimuma mingi ühtlustamine, pandaks paika ülempiir äh, sularahatehingutele. ent ma rõhutan, et see toimib juba rohkem kui kaheteistkümnes riigis. ja ega kurjategijatel ei ole enam vaja ju sularahatehingut, nad asutavad panga või mingi firma, on ju, organiseeritud kuritegevus ning äh, oskab seda väga hästi ja see viiesaja euroste kaotamine, et neid enam ei väljastata, see oli loomulikult väga mõistlik, aga üldine sularaha kasutamise piirang äh, Euroopas tõenäoliselt praegu enamust ei saaks. kui nüüd ei ole täiendavaid sõnasoove, siis lõpetan arutelu ja annan sõna raportöörile äh, nende märkuste ja küsimuste kokkuvõtmiseks, aitäh! esimees ning tänan kõiki kolleege väga huvitavate ja asjalike märkuste eest. Ludek Niedermayer ei ole praegu siin, aga ta ütles alguses, et on oluline, et kui me oma raporti koostame, et see tuleks hea, hea raport, hea kompromiss ja et sellest oleks võimalik ammutada innustust täiendavaks tööks selles valdkonnas. ütlen seda kohe alguses, sellepärast et äh, palju mõtteid on meie arutelus kõlanud, mida raportis puudutatakse, aga mida tuleks täiendavalt edasi arendada erinevates kogudes. ma ei tea, kui meil tuleb mingi uus kogu parlamendis või siis parlamendikomisjonides, kes nende valdkondadega tegelevad, need soovitused, mida me, eh, mida me oleme formuleerinud, need peaksid saama rakendatud. edasi nüüd maksudest kõrvalehoidmine ja maksude vältimine on ja ebaseaduslikkus, see on, arutelu on väga oluline, siin on kaks sellist strateegiat, kui me võtame näiteks maksudest kõrvalehoidmise, siis oma töös näeme, et meil on märksa tugevamat äh, õiguskaitseorganite tegevust vaja ning rohkem koostööd finantsjärelevalveasutuste vahel. ja kui me räägime nüüd maksude vältimisest, siis on meil vaja seadusandlikku tegevust, et oleks tagatud, et maksud makstakse seal, kus väärtus luuakse. ning äh, samuti on vaja võidelda ebaõiglase maksukonkurentsiga, mida me näeme. et mõlemad need asjad on olulised. ja meie arutelude seisukohast on oluline mõista, et äh, nende kahe asjaga võitlemiseks on erinevad strateegiad sotsiaaldemokraatidest kolleegidele ütlen, et need ähm, riiulifirmad ja muud, mida me nägime Panama dokumentides ka, äh, need, need on probleem, probleemsed ja kui ma meenutan meie kuulamisi, siis kui ettevõtjal või üksikisikuna teil on piisavalt vahendeid, siis on võimalik endale osta anonüümsus ja see anonüümsus võib tulla läbi mingi õigusliku keha ja seda võib kasutada ka ebaseaduslikel eesmärkidel. Need on asjad, mis meie uurimises selgelt välja tulid. tahaksin öelda veel ühte. inimesed rääkisid siin ka käitumiskoodeksi töörühmast. olen päri sellega ja ma olin, mainis seda ka, et meil on praegu käimas käimas lahing selle nimel, et veenda nõukogu, et kui me soovime näha Euroopas liikumist õiglasema maksustamise poole ja võitlust maksupet-, võitlust äh, rahapesuga ja terrorismi rahastamisega, on meil vaja märksa rohkem koostööd. äriühingute maksustamise poolt käitumiskoodeks, mis, isi töörühm, mis on praegu töötanud juba üheksateist aastat selles valdkonnas ning nende, neilt loodeti, et nad kaotavad piiriülese maksustamise kahjulikud režiimid, neil ei ole see õnnestunud. Nad teevad oma tööd ühehäälsuse alusel sala, saladuskatte all, nad ei ole avalikult jälgitavad ja see ongi probleem, meil on vaja üldist reformi ja oma raportis äh, räägime sellest ning TAKSE kaks raportis räägiti sellest ka ning peaksime seda teemat üleval hoidma. olen seisukohal, et komisjon võiks juba praegu algatada viimase üheksateist aasta hindamise äriühingute maksustamise käitumiskoodeksi töörühma töö osas, et kui, kas nad on täitnud neile pandud ülesande kahjulike piiriülese maksustamise režiimide kaotamiseks. ja kui nad seda ei ole, siis ehk nõukogu suudaks muuta oma, oma suhtumist, sest kodanikud nõuavad üle kogu Euroopa rohkem läbipaistvust nendes küsimustes. et peaks olema selgelt näha, mis riigid, mis valitsused takistavad edasiliikumist. et olen päri selles mõttes üleskutsetega reformidele. päris palju asju päris palju, päris paljud mainisid nimekirjade sanktsioonide, näiteks äh, must nimekiri koostööd mittetegevatest äh, maksujurisdiktsioonidest. väga oluline on, et aasta lõpuni meil see nimekiri tuleks ja et meil oleks ka selged sanktsioonid, mis, mis mõjutaksid niisuguste piirkondade käitumist et, et meil oleks võimalik survestada neid järgida, järgima läbipaistvusstandardeid, näiteks maksuparadiisi, nii et olen sellega vägagi päri. samuti ütlesid mitu inimest, näiteks ALDE esindaja, et lõppkokkuvõttes räägime me siin kodanike usalduse taastamisest meie institutsioonidesse, sotsiaalse lepingu nii-öelda täitmisest meie poolt, minu kolleeg kasutas seda sõna et maksupoliitika, kui inimesed teevad seda meelevaldseks, et mõned inimesed ei maksa üldse makse, mõned ettevõtjad, nagu me nägime, suured tehnoloogiaettevõtted maksavad praktiliselt null protsenti ja samas VKE-d Euroopas peavad maksma rohkem, nad peavad maksma mõnikord kolmkümmend protsenti makse, siis pole see õiglane. see ei ole õiglane lahendus ühiskonnas. kui inimesed näevad, et rikkad kas nad on mingid äh, staarid ühiskondlikus elus tuntud inimesed, ei maksa makse või ei, neilt ei nõuta seda, siis loomulikult see õõnestab kodanike usaldust süsteemi vastu. nii et see on väga oluline teema. ning kui lubate, siis arutelu jät-, äh, jätkusammudest selles valdkonnas on väga oluline minu jaoks. minu jaoks on võtmetähtsusega see, et ja ECR kolleeg, äh, Soome kolleeg ütles selle selgelt välja ka, et see töö on alanud, alles alguses. ning kindlasti peab midagi järgnema mingis vormis. ja seetõttu mõtted, mille te välja käisite, olgugi et raport neid puudutab üksnes üldises plaanis, nendega tuleb edasi tegeleda ja selleks on meil loodud hea alus. nii et äh, jätkakem seda tööd ja mis puudutab nüüd äh, rikkujate nimetamist, neile näpuga näitamist, siis äh, raportöörina olen seisukohal, et on oluline, et meie töös, meie nii-öelda tuvastatud asjaoludes me ole, nimetaksime, ütleksime väga täpselt välja, mille me nägime, mida me nägime oma uurimise tulemusena. et kellega me kohtusime täpselt, mida räägiti, kes mida ütles, miks inimesed ei tulnud, et äh, siis tuleks neid nimetada, kes ei tulnud kuigi nad kutsuti. nii et me peaksime võimalikult täpselt seda kajastama, mida me tegime, see on minu seisukoht. ja loomulikult riigid või advokaadid või kes iganes, kes ei tulnud kohale või ei soovinud meid meie töös aidata, täpselt samuti. ma ei taha liiga kaua rääkida, aga sooviksin kolleege tänada ja sooviksin tänada esimeest seda olulist tööd juhtimast ning tänan sekretäriaati toetuse eest ja saan öelda, et mitte ainult äh, raportööride nimel, vaid kõigi fraktsioonide nimel ja kõigis tegevustes äh, usun, et, et teie abiga saime me näidata, et Euroopa Parlament, olgugi et piiratud ressurssidega ja piiratud raamistikus, saab midagi ära teha. ja loomulikult esimees oli siin ka meil väga oluline panustaja. aitäh, aitäh raportöörile! ta rääkis kõigist punktidest, mis meil arutelus läbi käisid ja olen väga tänulik selle eest, et äh, ilmselt kompromissides ka selgelt eristatakse ebaseaduslik tegevus maksudest kõrvaleheidmine ja teiselt poolt mitte küll kena, aga siiski seaduspärane maksulünkade ärakasutamine. mis viimane nendest on küsimus seadusandjale, äh, kolleeg Moli, ma kirjutasin selle üles, ütles, et et eh, niisuguseid mä-, mängukesi ei tohi teha. aga siin ettevõtjad kasutavad neid võimalusi, mida pakuvad riigid ja Euroopa, ja kolmandad riigid väljaspool Euroopa Liitu selleks, et eh, meelitada juurde ettevõtjaid, siin tuleb lihtsalt muuta seadust. Evelyn Reikner ütles seda, see on õige suhtumine, me ei pea, me ei tohiks siin süüdistada ettevõtjaid ning äh, üks äh, maksuvaldkonna tippjuhte ütles, äh, et me, me kasutame ainult neid võimalusi, mis on seaduslikud ja kui me seda ei tee, siis süüdistavad meid meie aktsionärid. nii et niisugune see loogika on. suur tänu kaasraportööridele, mul oli Tom van Denken de Laare meie nimekirjas, kes on ainult kokkuvõtte ära kuul-, kuulnud praegu paraku mitte arutelu, et ma juba vabandasin sinu eest ja kolleeg Rosati on nüüd ka siin, nii et ma küsin igaks juhuks veel, kas keegi soovib siiski veel midagi öelda, sest meil aega on natuke. kes soovib lisaks raportööri öeldule sõna? palun kõigepealt Molli ja siis Darius. ma ma ootasin, et meil tuleb kaks vooru äh, sõna võtta, aga kui te lubate, siis ma juhiksin tähelepanu mõnedele meie muudatusettepanekutele, mis ei ole kompromissidesse lülitatud ja miks nad meile olulised on. usun, et kõik me oleme praegu protsessi osalised ja oleme eri etappides selles liikumises ja tahaksime, tahaksin, et te mõistaksite seda, kus, mis etapis meie oleksime. kõigepealt äh, need kirjakastifirmad või või riiulifirmad, mida me sageli nägime Panama dokumentides maksupettustega seoses. meil on ettepanek, millest võiks olla palju kasu siin, nimelt et ettevõtjad peaksid majanduslikult põhjendama seda, miks nad loovad mingi eh, filiaali või eh, tütarfirma eh, maksuparadiisis. et see, see paneks tõendamiskoormuse ettevõtjatele, ja nad, nad ei saaks siis seda kasutada lihtsalt äh, rahapesuks või maksudest kõrvalehoidmiseks veel. ja veel paar asja seoses vahendajatega, kes, nagu ma rääkisin, on äärmiselt olulised äh, ebaõiglaste maksupraktikate läbiviimisel. meil on tegelikult Euroopas volitused ja parlamendil volitused äh, õigusakte vastu võtta, nii et vahendajad ja finantsvahendajad, kes on agressiivset maksuplaneerimist läht-, kasutanud või aidanud maksudest kõrvalehoidmisele kaasa, nad ei peaks saama Euroopa Liidu raha kasutada, sest me anname päris palju raha, jagame välja. ja me, me peaksime lubama seda raha kasutama ainult, kasutada ainult nendel, kes on tõesti olnud ausad. oleme samuti seisukohal vahendajatega seoses, et neil ei tohiks lubada ennast ise reguleerida. ma usun, et meil peaks olema kõrgema taseme käitumisjuhendid ning ka audiitorid ja juristid peaksid saama tegevusload. meil tuleks, meil peaks olema liikmesriikides sõltumatu reguleeriv asutus. kaks asja veel, mitte, mitte eriti palju Eh, muudatusettepanek üks seitse seitse kutsub üles komisjoni muutma riigihanke direktiivi, nii et eh, ettevõtjad, kes asutavad, asuvad maksuparadiisides või on süüdi mõistetud maksukuriteo eest, ei saaks osaleda riigihangetel. ning eh, peaksime kasutama ka meie kaubanduslepingutest tulenevaid võimalusi, piiramaks kaubandust riikidega, kes ei jaga maksustamise andmeid ja toimivad maksuparadiisidega et ma loodan, et te arvestate neid muudatusettepanekuid ja teisi saadan need liikmetele laiali e-postiga, et te saaksite nendega tutvuda. aitäh, ühes asjas äh, tahaksin vastu väita selgelt, see enesereguleerimise õigus. erinevad vahendajad on see on mitmetes liikmesriikides äh, õiguskorra osa on äh, niisugused lahendused ja see toimib, aga loomulikult siin peaks olema järelevalve riiklike asutuste poolt. ent üldine roheliste seisukoht, et, et üldiselt keelata enesereguleerimise võimalus, see ei ole realistlik ja mina sellega pärit, päri ei ole. Daris Rosati kaks minutit samuti. aitäh! vabandust, et ei jõudnud koosoleku esimesele osale, pidin juhtima ühte teist koosolekut parlamendis ning paraku ei ole ma kuulnud ka teisi sõnavõtte. ent tahtsin äh, kaht, kahte asja märkida. esiteks, Rahvaparteis oleme me kogu aeg olnud huvitatud sellest, et meil tuleks tugev raport, mis saadaks selge sõnumi nii Euroopa Komisjonile kui ka liikmesriikidele sellega seoses, et meil on vaja konkreetseid meetmeid piiramaks maksudest kõrvalehoidmist, maksude, maksude maksmise vältimist ja rahapesu. ma toetan väga raporti eelnõud ja soovituste eelnõud ning mind üllatas see ulatus, milles me jõudsime ühisele arvamusele, hoolimata mõnikord keerulistest ja rasketest aruteludest, mis meil olid, aga igal juhul lõpptulemus on minu hinnangul märkimisväärne. olgugi, et teatud küsimused on jäänud lahtiseks, aga need on väiksema tähtsusega ja me, me oleme olulistes jõudnud kokkuleppele ja jõuame ka nendes järgnevate päevade jooksul, nii et tahaksin tänada mõlemat raportööri tehtud töö eest ja kompromissi valmiduse ja koostöövalmiduse eest kõigi fraktsioonidega. ning teine asi puudutab küsimusi, mis on olnud vastuolulised, nagu näiteks rikkujate nimetamine, mustad nimekirjad ja meie töö jätkamine ning esimees on teinud väga hea kompromissettepaneku, mida võiksime fraktsioonides arutada. ja siis saaksime kasutada kas olemasolevaid parlamendikogusid, nagu näiteks EKOn komisjonis olemasolev maksude töörühm või siis ühiseid ad hoc kohtumisi, näiteks Juri, Libe ja Econ komisjonid eh, selle teemaga töötamise jätkamiseks, aga igal juhul ma olen päri sellega, et meie töö peaks lõppema selle raportiga. me peaksime jätkama nende teemade jälgimist, sest eh, paratamatult järjest eh, teatatakse juhtumitest, millega tuleks tegeleda ning parlament peaks jääma valvsaks nendes küsimustes ja jätkama nii komisjoni kui liikmesriikide survestamist, et suletaks ometi need lüngad ning näidatakse Euroopa kodanikele, et me võtame tõsiselt maksustamist. sest äh, kodanikud seda meilt ootavad, aitäh! tänan! Jeppe, äh, väike lühike kokkuvõte sinult ka. sest äh, väga lühidalt. aitäh! jõudsime päris paljudele kompromissidele variraportööridega. ning enamus täna ka-, mainitud küsimustest on kaetud, need on poliitilised kompromissid, ma olen sellega väga rahul. loomulikult alati võib öelda, et eh, siin võiks lisada täiendavaid eh, detaile või suundi, aga need kompromissid on meil igal juhul olemas ja see on väga hea. veel üks asi, mida rohelised ütlesid. minu meelest on oluline, et et meil tuleks raport, mis saab suure enamuse toetuse. kodanikud ootavad, et kui meil on niisugune uurimiskomisjon, et siis see saab kõigi eri äh, poliitiliste jõudude toetuse ning kolmandaks, äh, siin on juba öeldud, et loomulikult tuleb uusi lekkeid, uusi skandaale aga igal juhul meie soovitustega tuleks tegeleda ja need tuleks rakendada, nii et äh, tööd on ees küllalt, olgugi et meie mandaat lõpeb kaheksandal detsembril. nii et äh, tahaksin öelda, et, äh, et siin tuleb korrata, et me ei lõpeta sellel sügisega oma tööd, vaid me, me alustame meie järelduste rakendamist. aitäh! tänan ning selle viienda punkti lõpuks tahaksin tänada raportööre, koordinaatoreid ja kõiki variraportööre eriti ja ka kolleege, kes eri äh, konfiguratsioonis on osalenud viimase pooleteist aasta vältel tehtud töös ja lasen koostada nimekirja osavõtjatest sest alguses oli meil osalejaid rohkem kui pärast. ja saadan selle fraktsioonidesse, et äh, fraktsioonid saaksid mõelda selle üle, missuguseid liikmeid taolistesse komisjonidesse tulevikus lähetada. ja nüüd jõuame punkti kuus juurde, milleks on muud küsimused ja sellega seoses annan Patricia Sulinile sõna. Hvala za besedo, zelo bom äh, kratka, se pa suur tänu esimees, selle eest, et mulle sõna annate ja ma teen lühidalt. ma sooviksin tulla teie sissejuhatajate sõnade juurde. nimelt. German was correct tõlge saksa keeles tuli, ütleb härra esimees mm. -hmm. jah, thank you. da boste obravnavali ugotavljanje zlorab v slovenskem eh, niisiis, te andsite teada, härra esimees, et me peaksime eh, tuvastama ka neid rikkumisi, mis Sloveenias eh, aset leidsid. niisiis, Sloveenia parlament on vastava äh, taotluse esitanud, toimus ka kohtumine. septembri alguses toimus see kohtumine ning äh, koostati ka raport selle kohta, mis puudutab erinevate vastutusalade ähm, tuvastamist ähm, erinevates äh, pangasüsteemides ja äh, seoses ka rahapesuga siis ning Noveli Vanska pank näiteks võimaldas ühel Briti kodanikul, kelle, kes on Iraani päritolu, niisiis sellele kodanikule anti võimalus Iraanis, Venemaal ja teistes kolmandates riikides äh, raha deponeerida. ning äh, rahad nendest riikidest laekusid tema kontole Novoljanska pangas Sloveenias ning sealt need rahad ehm, edastati erinevatele kontodele erinevates riikides härra esimees, meil on kuulamine Aserbaidžaani ja Sloveenia kohta. me kavatseme siis selle kolmandal novembri nädalal korraldada ja ehk saaksite siis ka need dokumendid edastada meile selle kuulamise ettevalmistamiseks ning peale seda, kui sekretariaat on selle ettepaneku läbi vaadanud, siis kakskümmend kaks november enne lõunal äh, peaks see kohtumine aset leidma, nii et ähm, seda tuleb veel kontrollida, kas see võimalik on, kas tõlget on võimalik ka korraldada, aga igal juhul enne meie mandaadi lõppu, kahekümne teisel novembril me kavatseme äh, korraldada avaliku kuulamise Sloveenia ja Aserbaidžaani osas. nii et see oli meie tänahommikune otsus ja äh, ma mm, koosoleku alguses juba rääkisin sellest, aga tähtaega ma ei äh, maininud ja ma oleksin väga tänulik teile, proua kolleeg, kui te dokumendi mitte ainult äh, esimehele, vaid ka sekretäriaadile ja ka teistele kolleegidele saaksite edastada. ja ka koordinaatoritele. niisiis, suur tänu. ja ma arvan, et eh, siis me oleme vastu tulnud ka teie taotlusele, et me teie juhtumit ka avalikus foorumis arutame. toimub siis avalik kuulamine. suur tänu ja nüüd jõuame järgmiste tähtaegade juurde, nagu alguses juba öeldud siis eh, kui kõik toimib ja mingisuguseid suuri vastuväiteid eh, teisipäevaks ei esitata, siis eh, kolmapäeva pealelõunal ehm, peal, alates kella kolmest me hakkame siis kompromisse hääletama. ja see puudutab siis ka raporti esialgset ehm, arutelu lõppu ja meil toimub ka kuulamine ja ka koordinaatorite kohtumine äh, kahekümne teisel novembril ning äh, fraktsioonid siis äh, otsustavad, kas nad veel mingisuguseid poliitilisi soovitusi soovida esitada või mitte, vastavalt meie koordinaatorite kohtumisele ja ning detsembrikuus täiskogul toimub ka raport vastamine. sooviksin tänada kõiki, sooviksin tänada sekretäriaati ja ka äh, ka meie kolleegi, kes ähm, koostab hääletusnimekirju, tal on väga palju tööd veel ja ta peab ähm, homme hommikuni selle hääletusnimekirjaga tegelema ja sooviksin teid tänada kõiki ähm, koostööst ja esis-, esimees tänab ka sõbralikult tõlke ja sellega on meie tänane koosolek lõppenud, aitäh!